teine punkt meie päevakorras on ka selline, kus ähm, kuuleme taas kõrge esindaja seisukohta ähm,. teema on Iisraeli valitsuse otsus laiendada asundusi Jordani läänekaldal äh, ja äh, annaksin jälle sõna nõukogu äh, esindajale, keda te siin, kes te siin esindate, kõrget esindajat. lugupeetud saadikud, nagu te kursis olete, võttis esmaspäeval Välisasjade Nõukogu vastu järeldused Lähis-Ida rahuprotsessi osas. mitte kellelegi ei saa jääda kahtlusi, mis seisukohal on Euroopa Liit selles otsustavas küsimuses. see tuleb selgelt välja nii käesoleva nädala nõukogu järeldustest, aga samuti ka sellest deklaratsioonist, mis Euroopa Liidu nimel ähm, äh, anti välja kahekümne üheksandal novembril äh, otseste Iisraeli-Palestiina läbirääkimiste jätkumine ilma igasuguse viivituse ja täiendavate tingimused kohta on see, mida Euroopa Liit nüüd soovib näha. see vajab mõlemalt osapoolelt julgeid ja konkreetseid samme. nüüd rohkem kui kunagi varem on vaja otseseid ja sisulisi läbirääkimisi selleks, et õnnestuks kestev lahendus leida Iisraeli-Palestiina konfliktile ning igasugused nõuded sellega, vastastikused nõudmised sellega lõpetada Äh, eduka tulemuse jaoks on vaja selgeid parameetreid, äh, mis ähm, sätestavad läbirääkimiste põhielemendid. Euroopa Liit on valmis tegema koostööd USA ning teiste rahvusvaheliste partneritega, sealhulgas kvartetiga, äh, selleks, et täituks ühine eesmärk rahu pingutuste alal kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Euroopa Liit teeb ka koostööd kõikide nendega, kes soovivad ühineda selle püüdlusega, millega soovitakse saavutada rahu, stabiilsust ja õitsengut. Araabia rahuinitsiatiiv eriti annab regionaalset toetust selleks, et sünniks kõikehõlmav Iisraeli-Palestiina rahuleping Äh, kõik osapooled peavad vältima selliseid tegusid, mis usaldust õõnestaksid ja mis õõnestaksid kahe riigi lahenduse elujõudu. kaheksakümnendal aastal võeti vastu Veneetsia deklaratsioon äh, ja sellest alates on Euroopa Liit kogu aeg olnud seisukohal, et igasugused asundused on rahvusvahelise õiguse vastased ja takistavad rahu äh, saavutamist. sellepärast ei peakski olema üllatus, et esmaspäeval äh, Äh, väljendas Euroopa Liit oma sügavalt hämmeldust ja jõulist vastuseisu Iisraeli plaanidele, äh, mis Iisrael käis välja pärast ÜRO äh, Peaassamblee resolutsiooni kahekümne üheksandast novembrist, nimelt laiendada asundusi lääne kaldale, sealhulgas Ida-Jeruusalemma ning eriti öö, öö, ähm, oma, oli juttu ka plaanidest arendada nõukogu, nõndanimetatud E1 piirkonda. E1 plaan õõnestaks elluviimise korral tõsiselt konflikti lahenduse leidmist, sellepärast et see seaks ohtu elujõulise Palestiina riigi võimalikkuse ning välistaks ka Jeruusalemma kui kahe riigi tulevase pealinna. Euroopa Liit ütles, et ta väga tähelepanelikult jälgib olukorda Euroopa Liit pole kunagi öelnud seda välja selgemalt kui esmaspäeval. taoliste plaanide elluviimine ei mõjutaks mitte ainult Palestiina riigi väljavaateid, see mõjutaks ka Euroopa Liidu Iisraeli suhteid. samas vaimus väljendas Euroopa Liit ka oma lubadust hoolitseda selle eest, et vastavalt rahvusvahelisele õigusele peavad kõik lepingud Iisraeli ja Euroopa Liidu vahel ühemõtteliselt ja selgesõnaliselt ähm, sätestama, et nad ei kuulu kohaldamisele Iisraeli poolt tuhande ehm, üheksasaja kuuekümne seitsmendal aastal ähm, okupeeritud territooriumidel. samuti korrati seal Euroopa Liidu pühendumust hoolitseda selle eest, et äh, täies, täiel määral kohaldatakse olemasolevat Euroopa Liidu õigustikku ja kahepoolseid kokkuleppeid. Euroopa Liit kutsus Iisraeliga üles vältima mis tahes samme, mis võiksid õõnestada Palestiina omavalitsuse finantsolukorda. lepingulised kohustused, eriti need, mis on ette nähtud Pariisi protokolli järgi ja mis sätestavad mm, täieliku, õigeaegse, etteennustatava ja läbipaistva maksu- ja tollitulude ähm, küsimuse nendest lepingulistest kohustustest tuleb kinni pidada. lõpuks kutsus Euroopa Liit Palestiina juhtkonda üles äh, konstruktiivselt kasutama oma uut staatust äh, ÜRO-s ehk mitte liikmeks olev vaatlejariik. lugupeetud saadikud, eh, vaid kolm nädalat tagasi rääkisime me viimastest vaenulikkusaktidest Gaza sektori ja Iisraeli vahel, mis lõppesid samal õhtul relvarahuga. esmaspäev oli ka või-, esimene võimalus ähm, välisasjade nõukogul vaadata kriitilisega, kriitilise pilguga üle relvarahuga seonduv ja arutada potentsiaalset Euroopa Liidu toetust, kindlustamaks selle jätkusuutlikkus. siiamaani on relvarahust kinni peetud. on otsustava tähtsusega, et kõiki mm, punkte relvarahulepingus ellu viiakse. Euroopa Liit soovib öö, aidata kaasa Gazas sektori sotsiaalsele ja majanduslikule arengule. siin tundub, et on vist probleem tõlkega, mida ei ole olemas kõikides keeltes, ütleb president. What is your language? mis keel teil on? No French. Prantsuse keelt ei ole hmm?. It works now as I am informed, so mulle öeldi siit kõrvalt, et nüüd prantsusekeelne tõlge on olemas, proua, palun jätkake. Oh, monsieur, on n'a pas entendu toute la dernière partie. see katkes eh, tükk aega tagasi juba, meil jäi terve viimane osa vahepeale, härra president. Legitimate Eh, tunnustades täielikult Iisraeli seaduslikke eh, legitiimseid julgeolekuvajadusi, kordab Euroopa Liit oma üleskutset, et igasuguste tingimusteta avataks piiriületuspunktid eh, humanitaarabile, kaupadele ja isikutele, siis need piiripunktid, mis on Gaza sektoriga seotud. me oleme öelnud, et me oleme valmis kasutama oma vahendeid selleks, et toetada osapoolte jõupingutusi, sealhulgas oleme valmis äh, ka vajadusel äh, uuesti aktiveerima EUPAM rahva missiooni. Euroopa Liit on korduvalt äh, öelnud, et ta toetab Iisraeli julgeolekut, sealhulgas arvestab ka Äh, ohte selles regioonis. Euroopa Liit ähm, lõpetab nendele vastandumise, kes ähm, edendavad terrorismi ja vägivalda. Euroopa Liit on korduvalt äh, kutsunud üles Palestiina sisesele leppimisele äh, president Mahmoud Abbasi all äh, vastavalt nendele põhimõtetele, mis ta oma kõnes välja tõi neljandal mail kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. sellepärast, et see on väga tähtis element, et äh, Äh, sünniks äh, tulevane ühtne Palestiina riik ja et saaks saavutatud kahe riigi lahendus. selline leppimine mõjutaks ka osa, täielikult olukorda Gaza sektoris, mis on ebajätkusuutlik nii kaua, kuni ta on poliitiliselt ja majanduslikult eraldatud lääne kaldast. tänan tähelepanu eest ja jään ootama teie vastuvõetavat resolutsiooni homme. aitäh, Rahvapartei nimel saab järgmisena sõna härra Kaaler. kaks pool minutit aitäh! me peame tõdema, et ka praeguses konfliktis on mõlemal poolel peale jäämas pistrikud, mis takistab kahe riigi lahendust. lahenduse leidmine Lähis-Idas ei puuduta mitte ainult vahetult kahte osapoolt, vaid see on ka kogu Euroopa Liidu otseses huvisfääris. me ei tohi tegutseda mitte reaktiivselt ja deklaratiivselt, vaid me peame tegutsema proaktiivselt. see tähendab seda, et seda peavad tegema ka osapooled, see tähendab see, et Palestiina pool lõpetab äh, Gaza sektorist Iisraeli äh, pommitamise ja et samas Iisrael tunnistab Palestiina riigi õigust eksisteerimisele minu arvates selline eksisteerimise õigus on erakordselt oluline, et see oleks igasuguste eeltingimusteta mõlemalt poolt, et nii Iisrael tunnistaks seda õigust kui ka palestiinlased tunnistaksid seda õigu-, õigust ja teeksid seda järjepidevalt rahvusvahelisel areenil. kui me räägime aga asunduste rajamisest ja nende laiendamisest, siis on see vastuolus rahuprotsessi äh, Eh, ja eh, konflikti eh, kestva lahendamise võimalustega. me peame selgelt aru saama, kus me seisame, millised on meie seisukohad ja sellepärast taga, tänan eesistujariigi ministrit selle eest, et me oleme rääkinud selgelt ja ühemõtteliselt ja on oluline, et need, äh, me annaksime endale aru, milliseid meetmeid me rakendame siis, kui konflikti kaks osapoolt ei toimi nii, nagu ootab neilt rahvusvaheline avalikkus. Äh, ja äh, maal oli küll tegelikult väga kahju, et me kõik Euroopa Liidu liikmesriikidena ei hääletanud Pal-, Palestiinale vaatlejariigi staatuse puhul ühtselt, kuid on oluline et äh, meie koostöö Iisraeliga oleks suunatud sellele, et äh, Palestiinas riigi suht-, Palestiina riigi tekkimise võimalus muutuks ja see tähendab seda, et me ei saa toetada Arieli ülikooli Euroopa Liidu rahaliste vahenditega, kui see lõppkokkuvõttes on vastuolus äh, kui see on lõppkokkuvõttes vastuolus äh, protsessiga kui sellisega. suur aitäh äh, ja esimees küsib, kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele, palun. I... aitäh, kas ma saaksin parlamendisaadikult küsida, kas ta hääletas selle poolt, et äh, kaubandussidemeid ähm, äh, ähm, parandati, aga äh, kokkuleppele vastavalt äh, või on tegemist lihtsalt tühjade sõnadega? aga puhul ma ei ähm, leidnud, et see oleks kuidagi tegemist olnud edasimineku või upgrade'iga. see oli lihtsalt eelnevate lepingute jätk. ma pöördun eelkõige liikmesriikide komisjoni poole, et nad äh, täituks, äh, käituksid vastavalt äh, eesmärkidele, mis on seotud nendele ajakavadele, mis on paika pandud. ja kui midagi ei juhtu, siis reageerime meie, kas siis Palestiina või Iisraeli suunal. praegune valitsus ei näe riigi olukorda õiges perspektiivis, see on väga drastiline avaldus, kuid kahjuks see minu arust nii on, see olukord. suur aitäh. järgmine kõneleja räägib Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel, proua Koomes, palun. jah. Jordani läänekaldal asunduste laiendamine, mis välja kuulutati, et ma rajatakse kolm tuhat uut asunduskodu, see on provokatsioon, see on provokatsioon palestiinlaste suhtes. ja tegelikult äh, on see pro-, äh, tulevikku silmas pidades see kaotus, mille, äh, mille Iisrael endale ise märgib. mida siis teha, kuidas me saaksime saavutada äh, Äh, Palestiina riigi eksisteerimine ja kuidas Palestiina riik võiks eksisteerida toimivalt. Mm, samas kui Palestiinal puuduvad igasugused võimalused äh, kuidagigi vastu astuda Palest-, Iisraeli riigi sammudele. ja kui me räägime Mahmud Abbasist, siis ehm, on tegemist äh, poliitikuga, kelle poliitikat ei saa lihtsalt üks osapool lihtsalt eitada. samuti ei saa Mahmud Abbas eitada seda, et Gaza sektorist Iisraeli territooriumi pommitamine on lubamatu äh, me samas peame toetama Palestiinat, kes soovib äh, oma riiki Iisraeli riigi kõrvale ja nüüd järgmine kõneleja, palun. minister, president, kallid kolleegid, kui me alustasime erinevate variantidega tänaseks äh, resolutsiooniks, siis me ei teadnud nõukogu järeldusi äh, esmaspäevast, kuid kui me vaatame algset teksti ja nõukogu järeldusi, siis on näha äh, täiesti silmapaistvaid sarnasusi äh, nendes lähenemistes. muidugi on äh, kahetsusväärsed äh, need avaldused, millega tuli välja Iisraeli valitsused kaks tuhat uut elamut ehitada ja seda just E1 koridori, mis äh, muudavad Palestiina riigi lahenduse eh, võimatuks. mõlemad eh, või need avaldused tulid pärast eh, ÜRO Peaassamblee otsust, hääletust ja nende avaldustega Iisraeli valitsus õõnestab Mahmoud Abbasi legitiimsust ja selline autoriteedi õõnestamine tegelikult saab ainult parandada Hamasi äh, staatust, mis äh, Iisraeli seisukohast peaks ju ometi olema täiesti paradoksaalne lähenemine. ma tervitan, nagu ütlesin, ministrite nõukogu järeldusi ja leian, et kõrge esindaja on mänginud äh, tähtsat, äh, kuigi diskreetset rolli nende järelduste sõnastamisele, need võeti vastu ühehäälselt kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi poolt ja see on midagi, mis, äh, mida valitsused peaksid meeles pidama. Nad peaksid hoolikalt äh, analüüsima seda hääletust, hääletustulemust ÜRO Peaassamblee nii nagu ütles härra Kaaler, kui ainult üks liikmesriik soovis joonduda koos Iisraeliga, ülejäänud kõik Palestiina poolel või siis olid erapooletud, kui Iisraeli valitsus jätkab enda joont, enda poolt praegu valitud joont, siis äh, võivad nad lõpetada isolatsioonis ja muudavad äh, lõpliku lahenduse üha keerulisemaks saavutada a zöldek képviselőcsoportjának a véleményét másfél percben Brand. suur aitäh Roheliste fraktsiooni nimel proua Brandna, poolteist minutit palun. aitäh, tervitaksin ka proua ministrit. Jordani jõe jäänekaldale asunduste laiendamine eriti just E1 tsoonis muutub tulevase Palestiina riigi lahenduse võimatuks kuid tahaksin rääkida ka millestki, mis juhtus eile hommikul, Iisraeli armee ründas kolme Palestiina organisatsiooni Naisteliitu, MTÜ-de ähm, võrgustikku ja veel ühte organisatsiooni, mida toetavad Euroopa, mida toetab ka Euroopa Liit ja see on kindlasti ohuks rahule regioonis ja rikub igati rahvusvahelist õigust. Ameerika Ühendriigid praegu laiendades oma koostööd Iisraeliga eh, seal on enam kui kuuskümmend uut tegevust ja kõik eh, sellised koostööalad peaksid eh, külmutatama signaalina Iisraeli valitsusele, näitamaks neile, et Iisrael ei pea kinni oma rahvusvahelistest äh, kohustustest. kõrge esindaja peaks äh, andma selge sõnumi Iisraeli partneritele, et äh, nad peavad oma lubadustest kinni pidama ja näitama üles oma pühendumust kokkulepetele ka tegudega ma ei taha siin rääkida iisraellaste vastu, see on lihtsalt reaktsioon praeguse valitsuse poliitikatele. suur aitäh. konservatiiv nimel härra Tänak. palestiinlaste äh, frustratsiooni leevendab kindlasti ÜRO Peaassamblee äh, otsus äh, anda vaatleja staatus Palestiina riigile sellest äh, hoolimata Iisraeli reaktsioon oli äh, eesmärgile vastupidane. meie fraktsioon on uute asu-, on asunduste laiendamise vastu, see ei äh, võima-, te-, muuda kuidagi võimalikumaks kahe riigi lahendust. oluline on siin märkida Iisraeli plusina seda, et see E1 koridor on praegu algse planeerimise faasis ja valitsus ei ole välja kuulutanud kohest ehitustegevust. me peaksime kin-, me peaksime ähm, ka rahastamisel jälgima täpselt, kuhu meie toetused lähevad, mitte toetama Iisraeli ettevõtteid oma toetustega. me peame siin üles näitama julgust, et siiski oleks võimalik kahe riigi lahendus. suur aitäh! EFT fraktsiooni nimel kolleeg Provera, palun. aitäh tahaksin meenutada Oslo kokkulepet. mille kohaselt peaks niisugused konfliktid lahendatama kahe konflikti osapoole vahel. ma leian, et asunduste rajamise otsus ei ole konflikti peamine põhjus Äh, ründed Iisraeli vastu said alguse äh, Lääne-Jordanist ka siis, kui asundusi veel polnud. see tähendab, et äh, Hamas terroristid jäid Palestiina äh, ametivõimude poolt hukka mõistmata, samuti ei andnud nad negatiivset hinnangut sellele, et Abbas ja äh, Hamas ja teised ei toeta äh, Iisraeli äh, õigust omada oma riiki. niisugused äh, niisugused keeldumised ja niisugune käitumine ei anna alust äh, probleemi lahendamiseks, kuid ma leian, et nad peaksid istuma ühe ja sama laua taha selleks, et äh, arutada läbi kõik need detailid nii diplomaatilises, ajaloolises kui poliitilises vaatevinklis, aitäh! kuue fraktsiooni nimel härra Lee Herk. aitäh. Palestiina omavalitsus ja Mahmud Hamas kasutavad äh, rahvusvahelise õiguse vahendeid ja diplomaatiat, kuid Iisraeli valitsus on veel kord valinud jõu, vägivalla ning rahvusvahelise õiguse rikkumised. meie Euroopa Liidu institutsioonidena ei tohi enam taluda Iisraeli valitsuse sellist tegevust, kus Iisraeli valitsus ühepoolselt äh, äh, otsustab äh, tagakiusamiste osas ning ignoreerib täielikult väga suurt häälteenamust, millega anti vaatleja staatus Palestiinale ÜRO Peaassambleele. me peaksime kinni pidama rahvusvahelise õiguse normidest, kui me vaatame impordimakse Palestiina toodetele, asundusi ja muid kolonialiseerimise viise. koloniseerimise jätkumine äh, tsoonis E üks takistab ta Palestiina riigi ülesehitamist ning äh, täielikult ignoreerib hääletust ÜRO Peaassambleel Jeruusalemm, Gaza sektor ning ähm, Jordani läänekellas on osad Palestiina riigist. Iisraeli riik on täielikult vastuolus selle allkirjaga, mille ta pani äh, viiekümne esimese aasta Genfi konventsioonile, kus artikkel nelikümmend üks keelustab äh, konfliktijärgselt okupeeritud alale asunike asustamist ei ole öö, lubatud öö, osa rahvastiku, tsiviilrahvastiku asustamine okupeeritud aladele. me peaksime tagama selle, et Iisrael, kes on sellele konventsioonile alla kirjutanud, sellest ka kinni peab. me toetame ühisresolutsiooni ja loodame, et õiglus pääseb vägivalla vastu võidule. A további felszólalások. Suur aitäh! Edasi võtame järgmised kõnelejad, Püttering. härra esimees, kallid kolleegid, rahu Lähis-Idas on Euroopa ja maailma jaoks kultuuride dialoogi jaoks strateegilise tähtsusega ja rahu Lähis-Idas peab olema meie Euroopa Liidu välispoliitika prioriteet Saksamaa äh, Liitvabariigi äh, valitsus on korduvalt väitnud, et äh, Iisraeli riigi olemasolu ja julgeolek on üks olulisemaid välispoliitilisi prioriteete Saksamaa Liitvabariigi jaoks. see on see olukord, kus Abbas ei soovi Iisraeli riigi eksisteerimist tunnustada, kuid samas tuleb tunnistada, et Palestiinal on samuti õigus omada oma riiki ja selles mõttes Äh, on täiesti lubamatu see otsus asunduskodude rajamisest, sest see tähendab seda, et Iisrael võtaks endale õiguse rajada midagi territooriumil, kus tal tegelikult midagi rajada ei ole ja seda kõike vastusena sellele, et ÜRO Peaassambleel anti Iisraelile vaatajariigi staatus suurte äh, ühinenud, äh, ühinenud rahvaste organisatsiooni riikide suurte häälte, suure häälteenamusega Äh, kui need asundused ehitatakse, siis pole enam võimalik kahe riigi lahendus ja Iisrael läheks vastuollu kogu maailma avalikkusega. me peame Iisraelil täiesti selgelt välja ütlema, mida meie asjast arvame. ja see peaks olema kõnelus sõprade vahel, ka siis, nagu me ütleme sõpradele, kui nad midagi valesti teevad me, rahvusvaheline avalikkus ei tohi lubada, et kahe riigi eh, lahendus nende asunduste rajamisega läbi kukub. kui president Abbas ja Iisraeli peaminister omavahel üksteist tunnevad, Äh, ja äh, Palestiina äh, presidenti tunnen ma isiklikult, siis ma võin teile kinnitada, et tegemist on inimesega, kes on suutelised aru saama oma ajaloolise ülesande tähtsust. me nõuame, et Abbas ja Fatah omavahel ära lepiksid, see on erakordselt oluline kahe riigi lahenduse seisukohalt. me kutsume Iisraelit ja Palestiinat üles istuma läbirääkimiste laua taga, laua taha selleks, et e, suhtuda väärikalt ja inimväärselt oma maade kodanikesse ja et meie kui Euroopa Liit saaksime toetada tõepoolest nende kahe lepingu konflikti osapoole eh, püüdlusi rahu suunas. suur aitäh! proua Costello, palun, poolteist minutit. president, möödunud kuul, kui me Gaza olukorda arutasime, oli siin üldine kergendus oh, ohe, kui kuulutati välja relvarahu. me väljendasime siin äh, tugevat toetust sellele, et pal-, Palestiina saab ÜRO-s va-, vaatleja staatuse. pärast seda ÜRO hääletust arvati, et see annab uut hoogu rahuläbirääkimistele, aga Iisraeli valitsus, valitsus otsustas kätte maksta kolm tuhat äh, uust äh, äh, eluaset äh, lääne kaldal on vastupidine tegevus. ja veel, nüüd Iisrael on ka kin-, kinni hoidnud neid makse, mis peaksid minema Palestiina omavalitsusele, see on eh, hoopis vastupidine sellele, mida on kogu aeg öelnud president Abbas, ehk tuleks hoiduda väli eh,, vägivallast. rahu eh,, relvarahu tingimustest tuleb kinni pidada. vaja on edasi minna ka selle Palestiina lepitusprotsessiga. kõige tähtsam on siiski, et jätkuksid Iisraeli-Palestiina läbirääkimised ilma täiendavate tingimusteta. tervitan nõukogu järeldusi, kus kutsutakse üles öö, uutele sammudele. Euroopa Liit Liidu liikmesriigid peavad olema valmis neid samme ka astuma, me peame olema nähtavad, tugevad, me peame jätkama Euroopa Liidu õigustiku elluviimist ning rahvusvahelise õiguse järgimist, vastasel juhul meie resolutsioone peetakse vaid tavaliste eh, tavaliseks jutuvadaks, kui öeldakse tugevaid sõnu, peaks jälle järgima ka tugevad jõulised teod. aitäh, ma näen sinise kaardi küsimust, kas te olete valmis vastama? Eh, Preili Sinclair, palun aitäh, president. ta rääkis siin rahuprotsessist. E, kas e, te ei arva, et üks põhilisi probleeme on siin e, see Hamasi keeldumine tunnus äh,, Iisraeli riigi tunnustamisest, tegelikult see peaks olema esimene samm selle kahe riigi ähm, lahenduse suunas, ehk Hamasi peaks üles kutsuma Iisraeli riigi tunnustamise. Uh, suur aitäh eh, kolleegile küsimuse eest. ma olen alati toetanud seda Euroopa Liidu seisukohta, et eh, Palestiina peaks olema oma riiklus, aga Iisraelil peaks olema võimalus turvaliselt ja vabalt oma piirides eh, elada. mina kutsun üles, et Palestiina leppimisprotsess sellega arvestaks ja et jätkuksid läbirääkimised Iisraeliga ilma täiendavate tingimusteta. suur aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna kolleeg Ooken üheks minutiks. ma tänan teid härra esimees, on üks asi, mida täna peab tingimata rõhutama ja seda ei saa rõhutamata jätta. meil on vaja samme astuda, ükskõik kui me nüüd järele mõtleme on ju mitmeid dokumente, kus meil tuleb tegutseda vastavalt otsusele. meil on nii palju dokumente, aga me pole nagu üldse mitte midagi ette võtnud, me ei ole astunud ühtegi sammu. Iisraelil on täiesti ükskõik, mida Euroopa Liit ütleb või kritiseerib või mis seisukohal Euroopa Liit äh, teeb. me, kui me kritiseerime Hamasi, siis tuleb äh,, ei tule unustada, et meie partner Iisrael on läinud nüüd eh, üle igasuguste piiride. Eh, tegelikult lõhnab see kõik kuidagi äraspidise holokosti järele ja ma väga vabandan, et ma olen sunnitud seda siin välja ütlema, kuid me ei saa siit sellest mm, mööda vaadata, ka paljud eh, Iisraeli sõbrad, eh, meie sõbrad Iisraelis paluvad meid, et tehke oma mida, midagi, astuge ometi oma samme, ärge jät-, laske mööda olukorda, kus on veel võimalik samme astuda. suur aitäh, järgmisena kolleeg Van Orden, palun. aitäh, president. Iisraeli avaldus oli äärmiselt kahetsusväärne ja sellest eriti kasu ei olnud, aga ega seda oleks võinud ka tegelikult arvata. põhimõtteliselt äh, siin sülitati Oslo äh, leppele, mul ei tule küll äh, ühtegi meelt, ühtegi resolutsiooni Euroopa Parlamendilt meelde, mis oleks selle hukka mõistnud. ole, on äärmiselt frustreeriv, et Iisrael on käitunud niimoodi, nagu ta tegi. me teame, et julgeolekuolukord ja valimised uue aasta alguses ähm, mm, toovad kaasa sellise tegevuse, mida rahulikumatel aegadel ehk ei näeks. minu põhiline mure on, et Iisraeli avaldus juhib kõrvale tähelepanu põhilistest ähm, probleemidest seal regioonis, Gazas terrorism äh,, Mahmoud Abbas, äh, tegelikult tal puudub sõnaõigus Gaza sektoris, puudub läbirääkimistelt ja nii edasi ja siis on veel äh, küsimusmärk, et millisel määral Hamas on tunginud läänerannale ja siis veel Egiptus ka veel, kas nüüd hakkame rääkima kolme riigi lahendusest? ärgem unustagem ka veel Iraani ohtu. mida võiks Euroopa Liit teha seal, kus tal on mänguruum ehk teiste sõnadega palestiinlastega, viis, üle viie miljardi abi oleme me andnud, palju me selle eest vastu oleme saanud? vaja on nad saada tagasi läbirääkimiste laua taha ja me peaksime julgustama neid selleks, aitäh! suur aitäh! peaaegu kaks minutit rääkisite te täis Äh, aga teil on veel võimalus rääkida, sest äh, siin kolleeg Ookeanilt on sinise kaardi küsimus, kas olete valmis vastama? härra Van Orden, ma lihtsalt ei suutnud oma kõrvu uskuda. kas teie ütlesite, et parlament peaks äh, hukka mõist-, mõistma selle toimimine? kas meie ei peaks seisma pigem rah-, õigusriigi eest, kuidas te saate öelda, et me peaksime hukka mõistma? Uh, no siin parlamendis kuuleb igasuguseid asju. Palestiina tegevus oli täiesti sihilikult poliitiliselt provotseeriv. sellest ei olnud kasu, see prügikastita, kastistab Oslo leppe. kuidas sellest abi on? meil on vaja tagasi läbirääkimiste laua taha jõuda ja meie peame survet avaldama palestiinlastele, et nad seda teeksid. selline jutt, mida siin saalis kuulda on, julgustab meid pigem, pigem täiesti vastupidises suunas tegutsema. proua Anderson järgmisena, üks minut. tegelikult Äh, valitsus ju otsustas äh, rohkem neid asundusi läänerannale teha ja see on äh, rünnak Palestiina vastu pärast seda ÜRO hiljutist resolutsiooni. jätkuvalt see valitsus ignoreerib rahvusvahelist õigust ja see väärib kõige kõrgemal tasemel hukkamõistmist. Iisraeli valitsus aga on otsustanud kinni pidada öö, Palestiina öö, ähm, maksutulu sada miljonit äh, USA dollarit, see jällegi ohustab rahuläbirääkimisi ja regiooni väga habrast tasakaalu. vaja on vastastikust usaldust ja austust. Euroopa Liit peaks seadma oma tingimused, et sealsed asjaosalised peavad järgima rahvusvahelist humanitaarõigust, sellepärast kutsun üles nõukogu ja komisjoni külmutama kõik abi seni, kuni käega katsutavalt on tulemused paranenud, aitäh! suur aitäh! Marek Siviec, palun! suur aitäh! ma pean ütlema, et ega mulle ei meeldi need asundused läänekaldal, mulle ei meeldi ühepoolne tegutsemine, paraku see on poliitika reaalsus Lähis-Idas äh, kogu aeg tegutsetakse ühepoolselt, äh, äh, ühel hetkel Iisrael, teisel poolel Palestiina, tegu on konfrontatsiooniga. Iisrael kasutab oma vahendeid, kuigi need on seadusevastased. raketi väljatulistamine ja häire äh, äh, mm, nupule vajutamisest on kolmkümmend minutit, kolmkümmend sekundit aega, kolmkümmend sekundit jääb aega emale otsustada, mil, millised lapsed ta kuhu saadab. Äh, sellel konfliktil on kaks osapoolt, me peame suutma eristada, mida hukka mõista, kui edu saavutatakse kohe, kui on dialoog. Äh, täna mingisugust dialoogi ei ole siin on, kasutatakse väga konkreetseid rünnakuid äh, süütute inimeste vastu. aitäh. proua Munjes. Quiero felicitar al consejo por unas conclusiones firmes y valientes. suur aitäh väga tore, et Välisasjade Nõukogu võttis vastu julgeid ja selgepiirilisi otsuseid. iseäranis, et viidati sellele, et Iisraeli samm äh, asunduskodude rajamise kohta on kahe riigi lahenduse vastu ja et see tegelikult lõhub äh, Palestiina territoriaalset terviklikkust, see tähendab ka seda, et välja tuleb oma kodudest ajada enam kui kolm tuhat kolmsada beduiini, kes on tegelikult nomaadid samas ähvardab see ka Euroopa Liidu taristuprojekte, muuhulgas päikesepaneele. nüüd küsimus AK-st asi on rahvusvahelises õiguses. kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja Iisrael peavad sõnaselgelt kinnitama, et see, et kokkulepped ei puuduta tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmendast aastast Iisraeli okupeeritud territooriume Ida-Jeruusalemmas ja läänekaldal. härra Liibermann, Euroopa rahvad ei taha Iisraeli mitte midagi halba see ei eh, tulene ühestki meie otsusest, aga me ei lase ausalt öeldes ka palestiinlastele pähe istuda, suur aitäh! president, eh, kolleegid, Iisraeli eh, valitsus on kuulutanud la-, välja, ta laiendab oma asundusi Palestiina aladele, see näitab seda, et ta ei pea kuidagi kinni rahvusvahelisest õigusest selline asunduste poliitika rikub äh, tervet rida inimõigusi, eriti just E üks alale asunduste laiendamine tähendab seda, et palestiinlased äh, lõigatakse Palestiinast ära ja neile ei anta võimu, võimalust enda riigi ülesehitamiseks Genfi äh, konventsiooni artikkel nelikümmend üheksa keelab tsiviilelanikkonnaga asustamine okup-, okupeeritud aladel. eelmisel esmaspäeval kuulutati, et äh, kõik äh, Euroopa Liidu kokkulepped Iisraeliga äh, peavad äh, selgelt välja tooma ka meie poliitika asustatud alade suhtes. aitäh, nüüd äh, härra Conferrati, palun. aitäh, veel kord pean ütlema, et olen veidi üllatunud kuhu see arutelu tüürib viimased äh, arutelud, mis teil, meil parlamendis on olnud äh, Palestiina ning Iisraeli suunal, äh, on näidanud seda, et me oleme rahu pooldajad, me respekteerime Iisraeli riiki, me teame, kuivõrd tihti on rünnakud selle riigi vastu suunatud, mm, selle riigi ning tema kodanike vastu, kuid kui me paneme küsimuse alla selle hapra suhte, siis äh, me ei peaks äh, taganema, me peaksime olema väga selgelt äh, hukkamõistvad nende rünnakute suhtes. kõhklused ei aita meil kindlasti rahu poole liikumisel. aitäh! nüüd härra Meranda, palun. proua Meranda. aitäh, president tahaksin õnnitleda Palestiinat selle uue staatuse puhul ÜRO Peaassambleel. nüüd aga Iisraeli otsus laiendada oma asustusi Palestiina aladele on väljapressimine. Palestiina territooriumil asustuste laiendamine on äh, täiesti amoraalne ja lubamatu. Need ähm, kohutavad müürid, mida seal püstitatakse, see kõik on täiesti ebaseaduslik. samuti äh, tsiviilelanikkonna hirmutamine julgeoleku lipu alla. daamid ja härrad, siin ei ole mingit äh, vabandust sellisel tegutsemisele. me ei loo sellega mingit julge, julgeolekut ju, kodanikele, vaid see on täiesti vastutustundetu tegutsemine. aitäh. nüüd härra Angurakis, palun. kõnelejal oli mikrofoni jah, vastuhääled ja erapooletuks jäämine ÜRO Peaassambleel, kui jutt oli sellest, et anda Palestiina riigile vaatlejariigi staatus. see on küll üsna selge sõnum, mis näitab, millised tegelikult on NATO, Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide kavatsused. Iisrael on vastusena eh, võtnud ette ähvardada kõikvõimalike uute kitsendustega, muuhulgas asunduskodude rajamisega Ida-Jeruusalemma ja Ida-Jeruusalemma ja läänekaldale sellises olukorras ei ole võimalik äh, rajada Palestiina riiki tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta eelsetest piir, äh, piiridest. senini on okupeeritud ja Golani kõrgendiku. Äh, see tähendab seda, et okupatsiooniväed tuleb nendelt territooriumitelt, mis okupeeriti kuuekümne seitsmendal aastal välja viia ja tuleb tagada põgenike vaba liikumine. aitäh! kolleeg Väiger, palun, aitäh! ma pean tunnistama, et selline debatt pole võib-olla äh, kõige õigem koht, et teha isiklikke avaldusi, kuid vaatamata sellele soovin sellise teha. olen Iisraelis käinud viimasel ajal mitmeid kordi ja alati ma, minu lähtepunkt oli see, et mina tahan olla nende sõber, see, kes võiks tegutseda ka kui vahendaja, e, näidata hea tahte avaldust ja tõesti aidata. minu arvates põhiprobleem seisneb selles, et puudub dialoog e, inimesed omavahel ei tegutse mitte midagi, ei tee mitte midagi koos kõik need suhted toimivad tsiviil, äh, kodanikuühiskonna tasandil. on suurepärane, kuidas inimesed üksteisest aru saavad, aga nemad, need on need inimesed, kes suudavad ühiselt tegutseda, äh, nagu kirjeldatud on seda ka mitmes viimasel ajal ilmunud romaanis, kus juut ja palestiinlane olid suuteline koos Eh, kohvi jooma ja aega veetma ja nüüd on erakordselt oluline, et eh, et me ei takistaks neid, kes tahavad vaadata tulevikku, kes eh, tahavad luua mõlemale rahvale võimalusele mitte ainult homme, vaid ka ülehomme. suur aitäh, härra Landsbergis, palun president, when uh, while following in president kui äh, jälgime aastate jooksul äh, neid traagilisi sündmi-, sündmusi, siis äh, me näeme distantsilt seda, kuivõrd abstraktselt näevad neid sündmusi ähm, poliitikud. Need sõnad, mida kasutatakse, on hämmastavad kui me räägime nii palju palestiinlastest ja Palestiinast, siis millisest Palestiinast me täpselt räägime ja millistest palestiinlastest? geograafiliselt on vähemalt kaks Palestiinat, kahe äh, võimustruktuuriga ja kui nad äh, on äh, mõlemad legitiimselt äh, valitud äh, Palestiina rahvast äh, esindama ja kes täpselt esindab veel äh, Palestiina põgenikke, on küsimuseks. võib-olla me peaksime kõik ühe laua ümber maha istuma ning hindama seda, milline olukord täpselt on, et me ei mängiks lihtsalt sõnadega, et millise Palestiinaga on tegemist, Fatah või Hamasi Palestiinaga äh,, kas ähm, Hamas äh, Abbast ähm, tunnustab äh, legitiimse presidendina või mitte? Eh, suur aitäh! härra Murphy, palun! aitäh, president! kõrge esindaja informeeris meid, et Euroopa Liidu sõnum pole kunagi olnud selgem, kuid vaatame, milline on parlamendi enamuse ning nõukogu sõnum õieti. kaks kuud tagasi hääletasime parlamendis äh, sellega, et äh, intensiivistada kaubandussuhteid Iisraeliga. ja homme hääletame selles suhtes, et Iisraeli kritiseerida Iisraeli valitsusele on sõnum selline, et ärge muretsege, me teid sõnades kritiseerime, kuid tegelikult tegudes me mitte midagi ette ei võta. see ei ole piisav, me peaksime kõik Euroopa Liidu, Iisraeli vahelised lepingud äh, peatama, kui Iisrael saab äh, oma asundusi äh, laiendada ja sellega igasugused väljavaated Palestiina riigi äh, loomiseks äh, purustavad, äh, siis peaksime ka meie oma poolt äh, midagi ette võtma, meil on vaja rahva liikumist, demokraatia ja võidule pääsu, mis oleks siis võrdseks partneriks Iisraeli valitsusele, ainult siis on võimalik lõpetada palestiinlaste rõhumine Eh, on võimalik asutada Palestiina riik, mille pealinn oleks Ida-Jeruusalemmas. aitäh. aitäh, härra Van Baale, palun. aitäh, palju on juba täna ära öeldud, kuid olgem ausad, juba oma olemasolu esimesest päevast peale on Iisraeli olemasolu iseloomustanud tir-, terror ning sõda. täna Hamas ja ka Hezbollah põhjaosas te-, on terroriliikumised, see pole hea ka palestiinlaste seisukohast, Iisrael ei saa midagi muud teha, kui reageerida, ma muidugi ei leia, et lisaasundused oleks õige reaktsioon. meie peaksime Hamasi poole pöörduma, ütlema lõpetage terrorirünnakud kohe, istuge läbirääkimiste laua taha Palestiina omavalitsusega ja lõpetage kohe terrorirünnakud. aitäh. nüüd aga annaksin sõna proua Savelale. suur aitäh. ma tahaksin teid kõiki, kõigile meelde tuletada, et uued asunduskodud on kodud, mida rajatakse mitte uutel territooriumitel, vaid aladel, mis on kokkuleppe objektiks, mis olid kokkuleppe objektiks äh, sel ajal, kui USA president äh, Clinton äh, vahendajana tegutses. sellega ei ole selles midagi uut, Iisrael tahab selle sammuga lihtsalt meenutada, et dialoog eh, ei tohi peatuda, vaid dialoogi tuleb jätkata ja tahaksin tõesti kõiki manitseda, et me peaksime e, rohkem pöörama tähelepanu Fatahi ja Hamasi vahelistele konfliktidele, kuivõrd Iisrael on äh, reageerinud tõepoolest asjaomaselt selleks, et saata omapoolne sõnum. suur aitäh äh,! kolleeg Mikalski, palun. aitäh! aitäh, et andsite äh, mulle sõna. härra Murphy on lahkumas, kuid äh, just äh, tema sõnavõtu tõttu tahtsin minagi sõna võtta, tema on tegelenud Kasahstani küsimustega. ma ei jaga päriselt küll tema nägemust, ma tean, et te olete tegelenud inimõiguste rikkumistega Aasias, kuid äh, nüüd on küsimus, miks te samamoodi analüüsite ka Iisraeli. Euroopa on äh, silma paistnud oma Iisraeli vastasusega, miks kõik äh, Lähis-Ida negatiivsed sündmused nüüd äkki äh, Iisraeli kraesse aetakse, minu arust see ei ole põhjendatud Mr Brock, you have the floor. härra Brock, palun. kõnelejal ei ole mikrofoni. härra Brock, ausalt öeldes äh, mind irriteerib see vasakpoolt tulnud märkus, jah, kahe riigi lahendus äh, tuhat üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta sündmused, me nüüd me peame sellele olukorrale näkku vaatama, me peame aitama selleks, et Iisraeli riigi kõrvale tekkis ka Palestiina riik ja Euroopa Liit peab selles protsessis osalema, see on selge, kuid siin nõuda, et sotsialistlik Palestiina saaks olla ainus arenguvõimalus, kui möödunud nädalal Habas nõudis sõnaselgelt, et Iisrael tuleks maailmakaardilt üldse kaotada. kas see ongi siis see sotsialism, kui palestiinlased nõuavad, et üks või teine rahvas tuleks maakeralt välja juurida? kuulge, teie kommunistlik viha see on see lähtepunkt millest äh, saavad alguse vasakpoolsete inimõiguste rikkumised nii on sellega. point of order yes but it must be a point of order kodukorra alane küsimus peaks see nüüd olema härra Brock ja mõned teised siin kaotasid kontrolli Nad unustasid ära, milline on reaalsus, see karm reaalsus, mida kogevad palestiinlased igapäevaselt. Iisraeli mõrvarlikud rünnakud, see on, need on lihtsalt igapäevased faktid. opositsioon või vastuseis sellele kõigele on täiesti selge, Lähis-Idas peaksid mõlemad rahvad saama ähm, iseseisvalt edasi elada üksteise kõrval, lõpetagem populistliku propaganda levitamine. esimees katkestab kõnelejad. Dear colleagues, until now the debate was quite siiani oli ähm, tegemist äh, asjakohase aruteluga, kuid tundub, et nüüd on arutelu end ammendanud. ja, ja ma paluksin, et nõukogu võtaks äh, kokku selle arutelu omapoolsete märkustega. aitäh, härra president. välisasjade nõukogu järeldused eelmisest esmaspäevast on väga selged, kindlakäelised ja üheselt mõistetavad. kui me need järeldused koos maikuistega kokku võtame, siis edastavad nad väga selge ja tugeva sõnumi kõigile asjaosalistele regioonis selle kohta, milline on Euroopa Liidu seisukoht Iisraeli-Palestiina konflikti lahendamiseks. seetõttu ma ei hakkaks ka kordama, milline see Euroopa Liidu positsioon on, see on väga selge ja neid äh, järeldusi ma ka sissejuhatavalt mainisin. Euroopa Liidu huvides on toetada rahu ja demokraatiat kogu regioonis ning strateegiliseks äh, prioriteediks äh, on lõpetada see pikaajaline traagiline konflikt, mis praegu õõnestab rahu ja julgeolekut Euroopa Liidu lõunapiiridel, kuna see konflikt on lahendamata ja ei ole ka mingit jätkusuutlikku rahuvõimalust, kuni palestiinlate, palestiinlaste püüdlused oma riigi loomiseks ei äh, realiseeru ja kui ei vastata ka Iisraeli julgeolekuprobleemidele äh, kahe riigi lahenduse kaudu. Euroopa Liit kordab oma üleskutset kahekümne üheksandast novembrit, novembrist peaministrile Netanyahule ja president Abbasile toetada, töötada konflikti lahendamise suunal uue eesmärgipüstitusega. mõlemad on nad äh, varem äh, väljendanud oma pühendumust äh, kahepoolsele, kahepoolsetele läbirääkimistele. me kutsuksime neid üles äh, seal nendest lubadustest kinni pidama ja loodame, et saame nende mõlemaga koostööd teha, samuti ka USA-ga, et kvarteti abil oleks võimalik tõepoolest ka kestev lahendus leida. suur tänu! suur aitäh! praktiliselt kõik fraktsioonid tegid e- oma ettepaneku avaldusteks, mille üle hääletamine toimub homme. sellega selle päevakorrapunkti debati me lõpetame, hääletamine on homme kell kaksteist asume järgmise päevakorrapunkti juurde. jällegi annan sõna kõrge esindaja esindajale